nüüd liigume edasi hääletuste selgituste juurde. kõigepealt alustame hääletuste selgitustega, mida me eile ei saanud võtta ja ähm, äh, ja siis pärast seda tulevad tänas hääletatud ähm, teemade selgitused. esimene punkt on resolutsiooni ettepanek, mis puudutab olukorda Vahemerel ja vajadust üle-euroopalise tervikliku äh, lähenemise järele rändele. kõigepealt saab sõna härra Bernd Luke, teil on üks minut. härra Luke. järgmiseks saab sõna proua Jill proua Jill, teil on sõna. järgmiseks saab sõna proua Ferrara. Teil on sõna, palun. suur aitäh, lugupeetud president Äh, see probleem, mis tuleneb äh, rändevoogudest äh, Vahemerel, on probleem, millega me saaksime tegeleda tõhusamalt, kui Euroopa Liit reageeriks sellele holistlikult. Need ambitsioonikad eesmärgid, mille me oleme paika pannud, on need, mida on vaja täita selleks, et vältida edasisi tragöödiaid Vahemerel. selleks, et laiali lammutada kriminaalsed rühmitused, kes kasutavad ära sisserändajaid, peame me muutma oma seadusandlust, eriti just seoses Dublini määrusega. meil on on vaja kiiresti äh, taodelda, äh, kiiresti läbi vaadata sisserändajate taotlused ja me peame kontrollima seda, kuidas kasutatakse asüüli ja sisserändajatega seotud rahasid ähm, ja äh, praegusel hetkel toimub spekulatsioone nende fondide kasutamisega seoses ja Äh, on selge ähm, seos äh, poliitiliste ringkondade ja kuritegelike rühmistute vahel. Euroopa Liidul on vaja võimalikult kiiresti arutada seda teemat selleks, et see teema äh, nii-öelda ümber kujundada ja suunata ja seetõttu ma toetasin seda resolutsiooni ettepanekut. suur aitäh, järgmiseks saab sõna härra Schulze, palun. austatud äh, president, austatud kolleegid, äh, pagulaste olukord Vahemere piirkonnas muutub järjest hullemaks. Äh, islamiriigi sõda Süürias ja Iraagis ja ka habras majanduslik ja poliitiline olukord Põhja-Aafrikas sunnib järjest rohkemaid inimesi Euroopasse pagema ja eriti just Süüria olukorda olen ma oma delegatsioonis väga hoolega jälginud, me peame aitama neid seal kohapeal, aga ka Euroopaga seoses Euroopas ja kõik liikmesriigid peavad teineteist toetama. Euroopa eh, lepingu artikkel kaheksakümmend näeb seda ka ette ja eh, me peame tegelema nende rängevoogudega, sellepärast et vastasel korral me seame oma eh, elanikkonna oma koduriikides liiga suure surve alla. tuleb võtta tarvitusele vajalikke meetmeid nende rändevoogude haldamiseks ja nendega tegelemiseks, aitäh! suur aitäh, järgmiseks saab sõna proua Džufrida. aitäh aitäh, lugupeetud president, mina toetasin seda resolutsiooni, seda sellepärast, et me tegeleme jällegi väga olulise sammuga, mis on küll väike, aga siiski oluline immigratsiooniküsimuste lahendamisel. ja me ei saa ähm, sellisel olukorral lasta jätkuda, võttes arvesse neid kriise, mis igapäevaselt aset leiavad ja ilmselgelt on meil siin tegemist vastuoluga, me ei taha kaotada seda võimalust ähm, Äh, ära teha see, mida me peame tegema, me peame tegutsema ja äh, Itaalia äh, tegutseb Mare Nostumi raames, kuid sellest ei piisa. me peame oma vastutust kandma, aga seda vastutust tuleb jagada. Frontex peab Äh, Sitsiilias äh, ja teistes piirkondades äh, tegutsema, kus sisserändajatega on problemaatiline olukord. me peame tagama, et me aitame neid inimesi selleks, et ära hoida tragöödiaid. suur aitäh ja kolleeg Sebastia järgmiseks suur aitäh, lugupeetud president, meie hääletasime selle resolutsiooni poolt, sest me elame praegusel hetkel äh, olukorras, kus me näeme suuri tragöödiaid Vahemerel, mina olen Valencias ja minu kodupiirkonnas äh, Äh, on inimesi ka, kus, äh, kes tulevad Ceutat, Meliast ja mujadest, muudest piirkondadest, kus neid tragöödiaid nähakse igapäevaselt. meil on vaja üleüldist lähenemist rändeküsimusele. Ähm, meile meeldib see lähenemine sellepärast, et siin on ära toodud see, et Euroopa Liit peab vastutama äh, ja tegutsema nendes piirkondades, kus on rändevood suured ja nendes riikides. meil on vaja koostööpoliitikat, sellepärast et meil on vaja tõesti sellist koostööd, poliitikat, kus toetatakse neid riike, kust need inimesed tulevad, kui me püüame aidata neid inimesi, kes siia tulevad, ainult siis, kui meil on selline poliitika, mis aitab neid inimesi seal riikides, kust nad tulevad, saame me tegeleda pidevate rändevoogude küsimusega. suur aitäh, järgmiseks saab sõna kolleeg Arno Otu, palun lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid, nagu teisedki Frannasinaali kuuluvad äh, isikud, hääletasime vastu sellepärast, et siin räägitakse äh, massilisest sisserändest, mis on pealegi ebaseaduslik. Euroopa Liit ei suuda vastu võtta kõiki neid äh, inimesi ja ei suuda tegelikult kaitsta ka tuhandete kilomeetrite kaupa maismaapiiri isegi, ta ei suudaks seda ka siis, kui tal oleks suurem pädevus me peame aru saama, et Schengeni ala on kaasa toonud suured probleemid, muuhulgas kohustuse kontrollida välispiiri ning paljud illegaalsed immigrandid tulevad siiski üle selle välispiiri sisse ja lähevad siis teistesse riikidesse, näiteks Prantsusmaale. igal nädalal tuleb Prantsusmaa Itaalia piirist üle tuhandeid illegaalseid immigrante. see on läbikukkumine ja see tähendab seda, et Schengeni lepe tuleb silmapilk peatada, sest sest inimesed, eh, sest riigid ei ole suutelised oma, omaenda piire kontrollima, aitäh. ja järgmine on proua Pagatsurtundua, aga ta ei ole saalis. Eh, siis järgmine on proua Matera. temagi ei ole kohal. proovime edasi. proua Mlinar suur tänu, proua istungi juhataja. resolutsioon olukorra kohta Vahemerel ja eh, holistiline lähenemisviis eh, rändele Euroopa Liidus, selle resolutsiooniga olen ma päri. see on ainus viis, kuidas reageerida nendele väljakutsetele, mis Euroopa Liidu ees on seoses sisserändega. rändevood on struktuuriline probleem Euroopa Liidus välispiiride kontroll ja asüülipoliitika mõjutavad äh, vägagi inimõigusi sisserännanute hulgas ja olukord Vahemerel tuletab meile seda päevast päeva meelde ja meil on pakiliselt vaja uut strateegiat legaalse sisserände jaoks ja sellega seoses ma toetan Austria ettepanekut, et solidaarsusprintsiip appi järgides tuleks eh, rändevood ära jagada solidaarselt. ma tänan ja proua Tomašitš. temagi ei ole saalis. proua Kinnitši. ma tänan, proua istungi juhataja. nüüd mõistetakse juba, et et eh, selleks, et lahendada probleemid, mis meil on rändega tekkinud, on vaja tegutseda koordineeritult. on vaja likvideerida vaesus, sõjad, ahistamine päritoluriikides, need on peamised rändepõhjused ja on vaja teha kõik, et päästa inimelud, kes tõesti peavad vajalikuks need eh, rängad reisid üle Vahemere ette võtta, kõike seda korraldavad kuritegelikud organisatsioonid. meil on vaja tõhusat varjupaiga ja äh, pagulassüsteemi, seda kutsutakse üles ka meie resolutsioonis. jah, äh, see ei ole ammendav vastus küll, aga see on kasulik samm edasi ja see on kõige kasulikum asi, mida parlamendis annab ära teha selleks, et kiirendada meetmete vastuvõtmist, prioriteedid seada ja üles kutsuda liikmesriike ja komisjoni tegutsema nii, nagu meie resolutsioonis ette on nähtud, sellepärast ma toetasin resolutsiooni hääletusel. järgmine härra Zdehovski. suur tänu. mina tahaksin ühe tähtsa mõtte välja öelda sellega seoses oktoobris kaks tuhat kolmteist võttis parlament vastu resolutsiooni rändevoogude kohta Vahemerel. vahel kohe pärast seda loodi nõukogus Vahemere töörühm, seejärel tuli mitu teatist komisjonilt. ma tervitan seda resolutsiooni ja seda seetõttu, et mitmes aspektis on võetud eh, kompleksne lähenemisviis, komplekt, kompleksne probleemi lahendamine ja sellega saavad liikmesriigid nõusse jääda. ja ma soovin, et me järgmisel aastal otsiksime sellist lahendust, millega meie demokraatlikud parteid siin parlamendis saame nõusse jääda. kui meie demokraadid ei räägi rändest, siis jääb see teema populistide ja natsionalistide käsitleda ja sellest ei ole sugugi abi. suur tänu ja häid jõulusid! suur tänu, härra Ždehovski! järgmine on proua Moretti signor presidente onorevoli colleghi proua juhataja kallid kolleegid mina tahan äh, väljendada rahulolu eilse hääletuse üle meil on tõesti vaja integreeritud tegevuspoliitikat praegu me näeme et probleem üha süveneb iga tragöödia mis leiab aset vahemerel peab panema meid mõtlema, et meil on vaja globaalset lähenemisviisi ja kõik peavad üheskoos tegutsema ja vastutust kandma selle eest, et ei toimuks enam selliseid kohutavaid õnnetusi. meil on vaja solidaarsust ja meil on vaja konkreetseid vastuseid ja ennekõike on vaja käsitleda probleemi algpõhjuseid ja meil on vaja öö, äh, vaadata, millised on legaalsed võimalused sisserändeks, aga seda on võimalik käsitleda ainult koostöös kolmandate riikidega Vahemerest on saanud surnuaed. seal on, lamab tohutul hulgal identifitseerimata laipu ja see peab meid kõik panema mõtlema sellele, et riigid, kes on Vahemere ümber üksinda enam ei tule toime selle tohutu probleemiga. ja nüüd läheme ära Maminkinsi raporti juurde. esimene sõnavõtja on härra Juurek E, ma tänan, proua juhataja. me oleme otsustanud sõlmida assotsieerimislepingu Gruusiaga ja mina hääletasin selle otsuse poolt. sest kõik, mis toetab e, suveräänsust pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist vajab toetamist. aga samas ma pean ka protesteerima selle vastu, et me sunnime Gruusiale peale eh, homoseksuaalset ideoloogiat. Gruusias tuhanded Tbilisi elanikud protesteerisid selle vastu ja kritiseerisid äh, ja seda, kui kritiseeritakse Gruusiat homofoobia pärast, on tegelikult rünnak ka nende liikmesriikide vastu, kellel on oma seisukoht selles küsimuses. ja mina pöördun Rahvapartei poole, ärge aktsepteerige ekstremistide kultuuri, sotsialistide kultuuri selles, hääletage nii nagu asutajad isad Euroopa Liidus hääletanuks. ma tänan ja järgmine on härra Prospišil já jako poslanec eh, z České... Suur tänu. Tšehhi saadikuna, eh, kes ma tulen kommunismi järgsest riigist ja kogesin eh, Nõukogude Liitu, mul on suur heameel, et täna me oleme heaks kiitnud assotsieerimislepingu Gruusiaga ja sellega oleme avanud tee ka sellele riigile, endisele Nõukogude Liidu riigile, ja Venemaa mõjusfääris olevale riigile oleme avanud uue tee ja ma leian, et see resolutsioon on väga oluline, on peatähtis, et Euroopa Liit toetab neid endiseid kommunistlikke satelliitriike ja võimaldab neil saada õigusriikideks, demokraatlikeks ja heaoluriiklikeks. hiljuti me toetasime niimoodi Moldovat, nüüd me toetame Gruusiat ja ma loodan, et see, sellest lepingust tõuseb tulu Gruusia rahvale, et nad edendavad selle alusel oma eh, majandust ja õigusriiki. ma leian, et see on peatähtis ja väga hea, et meie poliitika on nüüd orienteeritud eh, Ida-Euroopa ja Aasia riikide osade Aasia riikide arengule. ma tänan proua Ždanoka. Äh, äh, proua istungi juhataja, mina hääletasin Gruusia resolutsiooni vastu, sest see ei aita kaasa Euroopa kontinendi integreerimisele ja Lõuna-Kaukaasia integreerimisele tervikuna. jah, pidades silmas mm, äh, seda, mida me nõuame Gruusialt ja teistelt Lõuna Kaukasia riikidest on häbiväärne ja sama puudutab Armeeniat ja Aserbaidžaani. Lõuna-Osseetia ja Aasiale, Abhaasiale viidatakse kui okupeeritud aladele ja Venemaalt nõutakse, et ta lõpetab nende okupeerimise. aga on teada, et ka Euroopa Liidu uuringud on näidanud, et vaenutegevus algas just Gruusia sõjalise mm, tegevuse tagajärjel Tsinvali vastu ja äh, ei tohi see, et ei panda ohtu Vene äh, huvisid, on puhtalt deklaratsioon äh, ja jääb lihtsalt paberile. tähtis on, et kõik riigid sellest piirkonnast võidaksid, aga praeguse resolutsiooniga on see kõik kahtlane. jah, mina hääletasin selle lepingu poolt, sest see on algus ja nagu öeldud, ajalooline ajahetk. jah, kuidas maailm paremaks muuta, kus tõesti saab kaupa näppu vahetada ja üksteist austatakse ja kus tõesti respekteeritakse üksteist, näidatakse usaldust üksteise vastu üles. minu jaoks on usalduse loomine äh, väga tähtis. tähtis on see, et ka Gruusiale tekiksid alternatiivid ja üheskoos meil õnnestuks maailma paremaks muuta ja nüüd ma arvan, et tegemist on selle lepingu näol projektina järgmistele assotsieerimislepingutele et meie oma majanduslikke ja poliitilisi väärtusi saaksime tutvustada ka teistele piirkondadele ja ma arvan, et ei tohi neid riike, piirkondi üksi jätta. aitäh, härra Jaar. nüüd härra Hanan. suur tänu, proua juhataja. me ei tohiks äh, lubada seda, et Ukraina kriis meid äh, täiesti äh, pimestab teiste probleemide suhtes. meil on praegu ju olukord, kus Venemaa jätkuvalt okupeerib äh, suveräänse naaberriigi ühte osa, aga tegemist ei ole ainult territoriaalse küsimusega, tegemist on sellega, et püüdakse, püütakse seda territooriumi ka annekteerida. kui mõelda üheksateistkümnenda sajandi Venemaale, siis mm, võime öelda, et tegemist on nii-öelda venestamise ja läänestamise vahelise konfliktiga, mida nägime ka Nõukogude Liidu ajal ja külma sõja ajal. me näeme konflikti, kus ühelt poolt soovitakse liberaalset ühiskonda, teiselt poolt autokraatset. tegemist on küsimusega õigusriigist, kas on olemas või ei ole olemas, tähendab, et on olemas selline valitsus, mis püüab käigu pealt uusi reegleid välja mõelda nii nagu Ukraina ja nii nagu Gruusia peavad kõik ise valima oma suuna ja kui riik valib äh, läänemeelsuse, siis peame meie siin Euroopa Liidus neid aitama. me peame neid toetama. relva jõul ei tohi ühegi riigi saatust määrata, aitäh. aitäh, nüüd äh, härra Wulf. suur tänu, proua juhataja. see koda on taas kord toetanud sellist resolutsiooni, mis toob kaasa Euroopa Liidu neokolonialiseerimise, neokolonialiseerumise ja imperialismi esiletõusu selles kojas. see toimus jõulude eel ja see oleks naeruväärne, kui see poleks nii tõsine. minu äh, valimisringkonnas on üks linn, Stopport, kus tuhanded inimesed ei suuda jõuludeks toitugi lauale osta ja neil ei ole võimalik tuba soojaks kütta, nad peavad pöörduma toidupanka. meie aga hääletasime täna, et Euroopa Liit peaks raha andma diktaatoritele ja bürokraatidele Gruusias mingi lepingu raames. Te võtate minu inimestelt ära söögi, võtate nende toiduraha, et anda see Gruusia ahnetele inimestele meie ei usu, et Euroopa Liit peaks olema imperialistlik moodustis, me ei usu, et raha tohiks võtta vaestelt, et seda anda rikastele ja me ei usu, et Stockporti inimesed peaksid jõulude ajal nälgima lihtsalt sellepärast, et Gruusia äh, rikkad tahavad jõuludeks rohkem raha. Next speaker Sean Kelly. Äh, härra Sean Kelly, palun. Äh, suur tänu mul oli väga hea meel, et äh, me täna siin hääletasime ja et ma sain seda Gruusia resolutsiooni toetada ja et ka minu fraktsioon seda tegi. ja minu meelest on suurepärane, et siin oli nii Gruusia praegune kui endine president, kes said vaadata, kuidas me selle otsuse teeme. ning äh, seda otsust pooldas ju suur enamus äh, siin viibivatest liikmetest, kõik muidugi poolt ei olnud ja see on loomulik, igaühel on õigus oma arvamusele, aga demokraatia määrab ikkagi enamuse hääl ja Gruusial on samuti demokraatlik õigus ise valida oma tee, nad võivad äh, valida läänemeelsuse ning ida ei tohi neid selles äh, takistada. ja meie siin Euroopa Parlamendis oleme neile samuti andnud nüüd oma toetuse ja sellega me näitame üles, et meil on tõesti soov tunnustada kõikide inimeste vabadust ning seda, et kõik valitsused võivad teha oma otsuseid ise ja et me toetame vaba maailma, see on hea päev nii Gruusiale kui Euroopa Liidule, suur tänu! aitäh, härra Kelly. ja nüüd läheme me edasi järgmise raporti juurde. mis samuti puudutab assotsieerimislepingut Gruusiaga ja kõigepealt härra Pospišil. suur tänu teile ma olen tegelikult oma seisukohta juba eelnevalt selgitanud, nii et ütlen lihtsalt äh, lühidalt veel kord seda, et minu meelest on hea, et assotsiatsioonilepingus ei räägita mitte ainult majanduslikest küsimustest, mitte ainult äh, näiteks äh, tollist ja vabakaubandusest, vaid ka sellest, kuidas õigusriik üles ehitada. seal räägitakse sellest, et tuleb tugevdada selliseid valdkondi nagu riigihange, riigihanked ja nii edasi mina olen Tšehhi Vabariigi endine justiitsminister ja ma tean, et Euroopa Liiduga assotsieerumine ei tähenda sugugi mitte ainult majanduslikku koostööd, vaid ka teiste valdkondade arutamist ja muuhulgas demokraatia ja õigusriigi toetamist. assotsiatsioonileping äh, räägib nendest küsimustest ja seetõttu ma toetan seda. aitäh, viimaseks härra Koban. mina hääletasin assotsiatsioonilepingu vastu sellepärast et Euroopa Liit ei tohiks sekkuda endise Nõukogude Liidu äh, riikide siseasjadesse, see, et seda on tehtud, on toonud kaasa Ukraina kriisi. Euroopa Liidule jääb sellest aga veel väheks ja nüüd äh, topivad nad oma nina Gruusia asjadesse ja on sõlminud selle assotsiatsioonilepingu alles aastal kaks tuhat kaheksa toimus äh, Gruusia ja Venemaa sõda me võiksime aru saada, et Euroopa Liit püüab praegu äh, neid, äh, püüab praegu sütt uuesti äh, hõõguma puhuda. arvestades seda, mis praegu Venemaal toimub, rubla kokkukukkumist ja kõike muud, tuleb aru saada, et Venemaa juhid ei mõtle võib-olla hetkel kõige selgemalt ja et ei ole vaja provotseerida Putinit kellel on äh, tanke palju rohkem kui Euroopa Liidul, olenemata sellest, äh, mis rublaga toimub. Euroopa Liidul ei ole mitte ühtegi tanki. Äh, Baroness Ashton on väga ohtlikult käitunud ja toonud Euroopa taevasse äh, sõjaohu, kusjuures see oht saabus siia juba enne, kui äh, rubla kokku kukkus. me ei taha, et aasta tuhat üheksasada nelikümmend äh, korduks aastal kaks tuhat neliteist lihtsalt sellepärast, et Euroopa Liit püüab impeeriumi üles ehitada. see on väga-väga ohtlik ja samuti väga rumal. me ei tohi Vene karu provotseerida. Dear colleagues, the minutes of this lugupeetud kolleegid, selle istungi protokoll saadetakse parlamendi liikmetele laiali.